ja järgmine täiskogu istungjärk äh, algab homme, esimesel detsembril kell kaheksa kolmkümmend ja selle istungjärgu protokoll on ka olemas ja on olemas ka meie veebileheküljel. sellega on istung tänaseks katkestatud.